ja kõigepealt ähm, äh, saab sõna proua Forenza, kes on üheks raportööriks äh, ning tema räägib sotsiaalsetest ja keskkonnastandarditest ja ettevõtjate sotsiaalsest vastutusest ja meie teine raportöör on proua Tiziana Begin, aga nagu öeldud, siis kõigepealt saab äh, sõna proua Forenza ja tema järel proua Begin. niisiis, proua Forenza, teil on sõna neljaks minutiks, palun aitäh, president. lugupeetud kolleegid, volinik. see raport, mida ma teile täna tutvustan, puudutab Euroopa kaubanduspoliitika mitmeid aspekte, rahvusvahelist kaubavahetust, keskkonnastandardeid, sotsiaalseid õigendeid, äh, standardeid ja ka ettevõtete sotsiaalset vastutust Äh, mulle tundub, et ähm, komisjoni jaoks on selles raportis üsna palju vihjeid. me peame hoolitsema selle eest, et keskkonnastandardid äh, on midagi sellist, äh, mida ei tuua ohvriks kaubanduskonkurentsile ja investeeringutele ja ka mitte mingisugusele ideoloogiale majanduskasviga hinna eest selle raporti eh, ettevalmistamise käigus eh, oleme puutunud kokku vastuoluga sõnade vahel ja selle vahel, mida tegelikult tehakse nii et, et me peame väga selgelt välja ütlema, kuidas äh, läbi kaubanduspoliitika saab Euroopa Liit täita neid kohustusi, mis on võetud inimõiguste, demokraatia, keskkonnaõiguste, äh, sotsiaalsete õiguste ja õigusriigi põhimõtete edenda-, edendamise vahel. me ei saa lihtsalt vanaviisi edasi jätkata, näiteks äh, Brexit näitab, et inimesed on Euroopa Liidu vastus usalduse kaotanud nii et, et me peaksime saatma selge signaali sest et vastasel juhul inimesed eh, lihtsalt kalduvad Euroopa projektist kõrvale. Eh, ma arvan, et eh, kui me peame läbirääkimisi kaubanduspoliitika küsimustes, Äh, siis nendel läbirääkimistel, nagu näiteks TTIP-il ja teistel, on väga suur mõju inimeste elule ja äh, see on äh, tekitanud avalikkuse seas üsna suurt muret. nõutakse, et toetatakse inimõigusi ja keskkonnaõigusi ning üldisemalt on tõstatunud küsimus ka kaubanduse arengupoliitika ja demokraatia suhetest ja seetõttu äh, volinik äh, Äh, on minu arvates väga vale, kui me ei kaasa liikmesriikide parlamente tulevastesse läbirääkimistesse, meil on vaja rohkem demokraatiat, rohkem osalust ja mitte vähem demokraatiat ja vähem osalust. me teame, et Euroopa Liit äh, mängib maailmakaubanduses väga olulist rolli, me oleme maailma suurim kaupade ja teenuste eksportija ja ning äh, Euroopa on äh, välismaiste otseinvesteeringute peamine sihtpaik. nii et, et äh, ma arvan, et meil on väga oluline roll mängida läbi nende kaubandus- ja investeerimislepingute, mida me sõlmime. läbi nende lepingute saame aidata lahendada seda keerulist probleemide rägastikku, mille on tekitanud globaliseerumine me näeme, kuidas ebavõrdsus riigiti on kasvanud ja ka kuidas äh, riigi sees ebavõrdsus kasvab ja Euroopa Liit saab selle likvideerimiseks palju ära teha äh, me oleme väga palju kordi Euroopa Parlamendis rääkinud sellest, et kaubanduspoliitika ei peaks vaatama ainult ettevõtteid, äh, meil on vaja ka rahvusvahelist strateegiat, mis on seotud keskkonnaõiguste ja inimõigustega ja selles raportis me üritamegi sellele teemale keskenduda me oleme koostanud raporti, mis ähm, äh, on jätkuks äh, kahe tuhande kümnendal aastal vastu võetud raportile ja siin raportis äh, hinnatakse olukorda ning antakse komisjonile juhiseid, kuidas meie arvates kaubanduspoliitikat tuleb ellu rakendada. me oleme Äh, äh, tõesti olukorda äh, riigiti võrrelnud ja tahaksin tänada ka teisi variraportööre ja tööhõivekomisjoni raportööri näiteks. me, meil on tõesti olnud väga hea koostöö ning väga oluline on, et Euroopa Liidu poliitika areneks sidusalt Eh, olgu siis tegemist tööõigusega, sotsiaalkaitsega, keskkonnaõigusega, samuti soolise võrdõiguslikkuse poliitikaga. ma arvan, et me peame hindama kõigi nende poliitikate mõju ning eh, meie Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis eh, oleme tegelikult väga palju rõhku pannud just nimelt soolistele aspektidele Äh, aga lõpetan oma sissejuhatava sõnavõtu sellega, aitäh, aitäh, proua Forenza ja nüüd annan sõna proua Beginile. aitäh, äh, president, lugupeetud äh, volinik, kolleegid, mis asi on rahvusvaheline kaubandus? Äh, väga tihti, kui kuulata siin kojas peetavaid arutelusid, jääb mulje, et rahvusvaheline kaubavahetus on eesmärk iseeneses, aga kolleegid teavad, et äh, kaubandus ei ole eesmärk iseeneses, see on vahend teiste eesmärkide saavutamiseks äh, kaubandus ei ole eesmärk, vaid see on vahend, meil on vaja sotsiaalset progressi ja võrdsust ning seetõttu tahtsimegi me, et Euroopa Liidu kaubanduslepingud lähtuksid just nimelt sellest seisukohast. me peame oma ülesandeid täitma vastutustundlikult ja julgelt, olema julged oma kodanike suhtes ja kõigi maailma kodanike suhtes. kaubandus ei ole eesmärk, see on vahend eesmärgi saavutamiseks ja ma olen selle sõnumi eest väga uhke aga olen samuti uhke selle resolutsiooni teksti üle, jah, see on kompromisstekst, aga see on saanud komisjonis laiapõhjalise toetuse ja meil on terve rida prioriteete siin paika pandud, mis tagavad vastutustund-, vastutustundliku, läbipaistva ja tõhusa kaubanduspoliitika. meie soovime, et kaubanduspoliitika teeniks ka VKE-de huve, äh, me tahame turge oma põllumajandustootjatele, teenuseosutajatele, tööstusettevõtetele ja me tahame, et see kõik mõjutab ka meie kodanikke konkreetselt, et me leiame uusi turge, ma mõtlen siin Austraaliale, Uus-Meremaale, samuti Mercosuri riikidele ja Aafrika riikidele. me teame, et kaubandus ei ole ainult võimalus ja äh, äh, mitte alati ei saa me kõigil rinnetel võidukad olla ja seetõttu ma paluksingi komisjoni, et meil oleks selline kaubanduspoliitika, kus me toetame ka kaubanduspoliitikast kaotajaid. Äh, ja me peaksime mõtlema, millised on need sotsiaalpoliitikad, mida me soovime meil on vaja sotsiaalset turvavõrku kodanike jaoks, meil on vaja läbi viia mõjuhinnanguid eh, nii ettepanekute eel kui ka järel ning meil on vaja reformida kaubanduskaitsepoliitikat. me peame väga tähelepanelikult eh, mõtlema ka sellele, kas anda Hiinale turumajanduse staatus samuti peame võitlema igasuguste pettustega, ma olen väga uhke nende punktide üle siin raportis, kus rõhutatakse meie rolli võrdse kaubanduse elluviimisel ja sellise kaubanduse elluviimisel, mis toetab jätkusuutlikke arengueesmärke. kõik need äh, tooted, mida me iga päev tarbime, on osaks tarneahelast, mis äh, kulgeb üle kogu maailma ning selle raportiga palub parlament et need ähm, tarneahelad oleksid keskkonnasõbralikud ähm, äh, ning austaksid inimesi ja et hoolitsetakse selle eest, et kõik tooted äh, on toodetud ilma sunnitöö või lapstööjõu kasutamata samuti soovime jätkusuutlikku kaubandust, mis arvestab keskkonna ja loomade heaoluga. nii et, et nõuame täiendavat äh, järelevalvet ähm, ohustatud liikide üle niisiis me soovime, et, et vabakaubanduslepingud äh, sisaldaksid siduvaid äh, peatükke jätkusuutliku arengu osas ja tagatisi ka ja karistusi nendele inimestele, kes keskkonnaseadusi ei austa ja samuti tuleks läbi viia ka korralik äh, uurimine, kui Euroopa Parlament seda nõuab kaubanduse poolt loodud võimalused peavad tuginema kindlale alusmüürile, mis austab keskkonnastandardeid, tervishoidu. nagu resolutsioonis öeldakse, tuleb seda teha, vaadates eh, näiteks STF-i ja teisi süsteeme. Eh, niisiis eh, Äh, me ei saa lubada seda, et võim koguneb, koondub väga väikese hulga inimeste kätesse, me peame inimestele andma rohkem võimu, hoolitsema selle eest, et rahvusvaheline kaubavahetus oleks läbipaistvam, me ei soovi äh, selliseid salajasi dokumente, me soovime, et kõigil oleks juurdepääs ja tahame, et parlament ja liikmesriikide parlamendid on äh, mandaatide ettevalmistamisse ja nende üle läbirääkimiste pidamisse kaasatud me kõnelejal kadus mikrofon. president palub kõnelejal mikrofoni vahetada. niisiis, lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, on üha rohkem võimalusi äh, kodanikel osaleda äh, poliitilises elus ning mina esindan liikumist, mis toetab otsedemokraatiat ja ma tahaksin komisjoni üles kutsuma kaubanduspoliitikat kodanikega rohkem arutama, näiteks kas või interneti teel, hoolitsemaks selle eest, et kodanikud on lähemal kaubanduse küsimustes langetavatele otsustele me peame ära kuulama kõige olulisema sidusrühma, meie kodanike arvamuse, kui peame rahvusvahelisi kaubandusalaseid lepinguid, need läbirääkimised ei tohiks kulgeda sulatud uste taga. meil on vaja sellist äh, kaubanduspoliitikat, äh, mis rajaneb otsedemokraatial. ja lõpetuseks tahaksin tänada kõiki kolleege suurepärase töö eest ja arusaamise eest, aitäh! aitäh, proua Begin! tänan väga, proua ning nüüd komisjoni nimel, nagu tavaks on, proua volinik Malmström. aitäh, härra president, austatud liikmed, lubage, et ma alustan sellega, et tänan Inta komisjoni ning äh, raportööre proua Florensat ja, ja proua Begini selle väga olulise raporti ettevalmistamise eest. nii et kestlik areng kaubanduspoliitika valdkonnas on teema, milles on tugev huvi nii Euroopa Komisjonil kui Euroopa Parlamendil. Euroopa Komisjoni uus kaubanduspoliitika strateegia Kaubandus kõigile äh, tugineb strateegiale oma tuumikus ning esitab äh, selge kõikehõlmava agenda Euroopa Liidule, millega rõhutatakse, et kaubandus ei puuduta ainult majanduskasvu, vaid kaubandusega seoses tuleb kaitsta ka väärtusi, mida Euroopa austab, sotsiaalsed õigused, puhas tööjõud ning puhas keskkond, kaitstud tööd ja puhas keskkond ning see strateegia on sisuliselt juba kanda kinnitanud kolme resolutsiooni vastuvõtmisega Euroopa Parlamendis aastast alates kaks tuhat kümme, kestliku pea, äh, arengu peatükid kõigis meie kaubanduslepingutes, äh, siis mm, kestliku mõju hindamine, muuhulgas naiste õigused ning inimõigused ning äh, lõpuks kestlik areng ja hea valitsemine meil on äh, astutud samme parandamaks olukorda riikides, kus see oli eriti terav, näiteks Bangladesh ning toetame ka kestlikke kaubandustavasid su-, survestades suuri hargmaiseid ettevõtjaid avaldama kaubandust puudutavat informatsiooni ning kehtestame ka ettevõtjate sotsiaalse vastutuse norme. Euroopa Liit on viimastel aastatel olnud esi, nende esirinnas, kes arendavad kestliku arengupoliitikat ning seda on tunnustatud mitme rahvusvahelise organisatsiooni ja meie kaubanduspartnerite poolt. ent esirinnas olemisest ei piisa, palju rohkem tuleb ära teha. ning eh, siin oleme seadnud endale prioriteedid. kõigepealt majanduse peatükkide kestliku arengu valguses tõhus rakendamine, siis kaks tuhat kolmkümmend agenda toetamine, vastutustundlike tarneahelate juurutamine ning ning kestlike strateegiate juurutamine tuumik äristrateegiatesse. raport rõhutab kui oluline on arendada nii väärtuste agendat kui ka majanduskasvu ja töökohti. ja see, see hõlmab ka head valitsemist ja keskkonnaküsimusi. oleme meie kaubanduspoliitikaga seoses mõelnud, kuidas paremini mõjutada neid teemasid ning samuti ka tootmist nii teenuste kui kaupade osas kaubandus, kaupade kaubandus on väga oluline olnud ning jääb väga oluliseks järgnevaks kümnendaks, kümnendiks kindlasti ning meie lepped siin on väga olulised. komisjon tervitab seda, et äh, nähakse olulisena seda, et Euroopa Liidu kaubanduspoliitika oleks ühitatav muude Euroopa Liidu valdkondade poliitikaga ning äh, töö, töötajate õigused, keskkonnaõigused, inimõigused, arengu küsimused, muuhulgas kestliku arengu peatükkide kirjutamine kõigisse meie kaubanduslepetesse on meile oluline. tervitame seda, et Euroopa Parlament toetab WTO süsteemi primaarsust ning äh, mitmepoolseid läbirääkimisi mitmepoolsete läbirääkimiste tee kaubanduse liberaliseerimiseks on meie hinnangul ka, kui see võimalik on, kõige tõhusam tee. toetame Euroopa Parlamendi üleskutset tasakaalustatud tulemustele seoses põllumajandustega meie kaubanduslepingutes ning ning arvestame neid meie prioriteetide seadmisel läbirääkimisteks. arvestame ka teie seisukohta Hiina turumajanduse staatuse tunnustamise osas, komisjon viib praegu läbi põhjaliku analüüsi eri variantide suhtes, mis meile avanevad dumpinguvastastes menetlustes seoses Hiinaga ning poliitilised arutelud nendes küsimustes seisavad meil järgnevatel nädalatel ees. Euroopa Parlamendi üleskutse suuremale vastastikusele riigihangetes on samuti asi, mida me tunnustame, sest selgelt on siin asjad tasakaalust ära ning me arvestame seda, kui me äh, formuleerime oma läbirääkimismandaate ja lepime kokku vabakaubandusleppeid selleks, et meil oleks tõesti parem olukord ka riigihangete osas. tänan teid väga nende raportite eest, nad sisaldavad väga väärtuslikku, väga väärtuslikke soovitusi, paljugi sellest on juba realiseeritud komisjoni poolt, ent loomulikult on alati võimalik teha enam ning äh, ootame väga viljakat koostööd teiega, et meie kaubanduspoliitika ei oleks mitte ainult tõhus, vaid ka vastutustundlik ja kestlik. aitäh! tänan! kõigepealt proua Godlive Visthaut Ruvo Lahveti esindaja, aga teda vist ei ole siin. siis DV komisjoni esindaja proua Maria Dolores Lola Sanchez Kallentai üks minut, palun. aitäh, president. proua Malmström, karistamatus, millega paljud ettevõtjad tegutsevad üle kogu maailma, ei ole enam talutav. meil tuleb tuleb äh, järgida poliitilise sidususe printsiipi, eriti rahvusvahelises kaubanduses, ja me peame arvestama ka ÜRO deklaratsiooniga arengu kohta ning selle kohta, et inimestel on võõrandamatud õigused ning riikide suveräänsust tuleb austada, et riigid saaksid arvestada oma inimeste huvidega. meil on vaja siduvat lepingut, millega tagatakse, et ettevõtjad austavad sotsiaal- ja keskkonnavaldkonna õigusakte, iseäranis inimõigusi Euroopa Liit peab toetama seda, mida ÜRO teeb. ning vastavad klauslid tuleb kirjutada rahvusvahelistesse lepetesse. vaadakem kas või Meksi-, Mehhikot. me peame lõpetama selle karistamatuse tunde ettevõtjatel, mis on tekkinud hargmaistel ette, ettevõtjatelt inimõiguste järgimise nõudmine on, tundub ekstreemsena, aga see ei ole õige, seda tuleb nõuda. tänan. nüüd. härra Raabimenta Lopes. aitäh härra president, me hindame väga raportööride pingutusi ja tööd, mis nad on ära teinud seoses töötajate õiguste järgimisega ning ILO rolliga. arvestades me, neid soovitusi, mis täiskogule anti, ei tohi me unustada ei tohi me unustada seda, et äh, meie soovitused tuleb rakendada reaalselt, aga meil on palju ka töö, töötajate valdkonnas dumpingut. kollektiivlepingute valdkonnas on palju keerulisi küsimusi siin. ning kolmandate riikidega seoses tuleb äh, hoolitseda selle eest, et lõpeks sotsiaalne diskrimineerimine. Euroopa Liit peab äh, üritama võidelda niisuguste nähtustega. on aeg. Lissaboni lepingus on ju kaubanduspoliitika kirjas, aga kaubanduslepinguid ei saa sõlmida ilma arvestamata inimeste huve ja vajadusi. aitäh! proua Tokja Seifi Ahveti komisjonist. aitäh! härra president, proua volinik, head kolleegid, tahaksin tänada proua Forensat, meie raportööri, suurepärase koostöö eest selle raportiga seoses. alates aastast kaks tuhat kümme on komisjon astunud juba mitmeid samme õiges suunas ning kaubanduspoliitika annab kahepoolselt panuse inimõiguste, samuti ka sotsiaal- ja keskkonnanormide järgimisse. peatükid kestliku arengu kohta meie kaubanduslepingutes on asjad, mis peavad jääma ning neid tuleb järgida ning selles mõttes peame WTO reformi raamistikus nõudma veel rohkem äh, rõhuasetust sotsiaal- ja keskkonnanormidele. me peaksime minema veel kaugemale Euroopa Liidus, me peaksime muuhulgas erilise tähelepanu alla võtma süsteemi SPG pluss ning äh, nõudma, et neid konventsioone, kokkuleppeid täidetaks teisalt tuleks jällegi välja tulla täiendavate algatustega, ma viitan äh, Rana platsa draama tulemusena sõlmitud kestlikkuse leppele. komisjon peab tegema rohkemat ettevõtjate vastutustunde suurendamiseks ning ma tahaksin tõstatada uuesti ettepaneku, mis kõlas juba aastal kaks tuhat kümme, aga mille suhtes ei võetud midagi ette. komisjon peaks võimalikult ruttu välja tulema õigusloomealase algatusega, mis võimaldaks lõpetada laste töö ja sunnitöö. ning lõpetuseks tahan rõhutada, et on vaja neid kokkuleppeid reaalselt rakendada, mis on sõlmitud ning seda tuleb teha läbipaistvalt. väga oluline on, et Euroopa Parlament oleks kaasatud seireprotsessidesse mis puudutab Euroopa Liidu kaubandusstrateegiat, siis tänan proua Begini tema tehtud töö eest, väga oluline on, et vastastikuse printsiip ning vastastikuse kasu printsiip oleks Euroopa Liidu kaubandussuhete tuumaks oma partneritega. erilist tähelepanu tuleks pöörata tundlikele toodetele, näiteks põllumajandustooted ja neile tuleks kehtestada erirežiim, mis on kohane neid tooteid arvestades ning äh, lõpetuseks raportöörina Ahvetist rõhutan, et kaubanduspoliitika peaks võimaldada, võimaldama meil edendada Euroopa Liidu toetatavaid väärtusi ning äh, julgustan komisjoni jätkama kommunikatsiooni kodanike suunalt, selgitama kodanikele seda, millest me praegu räägime, aitäh! tänan, proua parlamendiliige nüüd telekomisjoni esindaja Jan Zahradil, poolteist minutit, palun. tänan, härra president. kogu austuse juures oma kolleegide vastu eri fraktsioonidest ja eri seisukohtadega kolleegide vastu ei saa ma ikkagi toetada seda suhtumist, mis minu hinnangul on risti vastu Euroopa Liidu strat-, kaubandusstrateegiale Eh, nimelt, eh, et kaubanduse agendat politiseeritakse. ma usun, et inimõigused ja kaubandus ei ole omavahel vastuolus, vaid nad täiendavad üksteist. kaubandus on väga oluline arengufaktor, mis toob eh, rikkust, jõukust ja majanduskasvu ning pikaajaliselt aitab kaasa inimõiguste, töötajate õiguste ja sotsiaalsete õiguste arengule. mina toetan kaasamise strateegiat, mitte aga tingimuste seadmise strateegiat ma usun, et me peaksime oma partneritega äh, olema võrdsetel alustel läbirääkimiste laua taga ning niisugused, niisugune strateegia ei ajenda kedagi dialoogile ja koostööle, nagu see, millest praegu räägitakse. näiteks võtame vabakaubandusleppe, mis hiljuti sõlmiti Euroopa Liidu ja Vietnami vahel, see võiks olla väga hea näide niisugusest lähenemisest. usun, et arenguriigid vajavad sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majandusstandardeid, mis kõigepealt vastavad nende majandus- ja sotsiaalse arengu tasemele. ning kui me hakkame survestama neid, kehtestama siduvaid nõudeid, mida me kuuleme järjest rohkem meie parlamendis ka, siis tekib olukord, kus need äh, normid või nõudmised, mis kehtestatakse, hakkavad vastu töötama ja muutuvad neile kahjulikuks ning sisuliselt on see ka meie ekspordi protek-, kaitsmine, see on protektsionism ja seda ma ei saa toetada, aitäh. aitäh, kolleeg Zahradil, nüüd infokomisjoni nimel äh, kolleeg Schuster, üks minut. härra president, head kolleegid, uus kaubandusstrateegia peaks tuginema siis komisjoni hinnangul ka väärtustele ja neid arvestama. no seda siiani siiski nii tehtud ei ole. meil on küll äh, töötajate õiguste peatükid ja kestliku arengu peatükid lepetes, aga mitte midagi muud. ja need peatükid ei ole formuleeritud ka piisavalt äh, põhjalikult. E, sageli on puudu vaidluste lahendamise mehhanismid ja isegi kui lepped on sõnastatud hästi, siis äh, paraku ei täideta neid reaalsuses seetõttu nõuab Tööhõivekomisjon muuhulgas, et kõigis tulevastes kaubanduslepetes peavad pooled võtma endale kohustuse ratifitseerida kaheksa olulisemat ILO konventsiooni ning tuleb hinnata ka kogu nende lepete järgimist ning ka seda, et töötajate õigustele ei toet-, töötada aktiivselt vastu, et et lepete tulemusena ei vähene töötajate kaitse ja, ja töötamisega seotud standardid ning ei piirata ametiühingute õigusi. aitäh, härra Schuster. ja nüüd kolleeg Immaculado Rodriguez Pinheiro Fernandez, palun nacionalismos y populismos amenazan. natsionalism ja populism ohustavad Euroopa Liitu ja ka meie demokraatiat ning me peame selgelt äh, vastupanu osutama selleks, et saada õiglasemat Euroopat ja siin on oluline ka meie kaubanduspoliitika. ka meie inimesed peavad aru saama, et kaubanduspoliitika saab samuti parandada keskkonda, inimõigusi, töötajate õigusi. nii et kõik peavad olema omavahel seotud. aga need väärtuslikud äh, eesmärgid ei äh, too midagi, kui neid ei rakendata ning kindlasti komisjoni teates on õige, aga seal puuduvad veel mõningad aspektid nimelt äh, mis puudutab äh, näiteks sooliste võrdõiguslikkust, äh, selle edendamist läbi kaubanduspoliitika, samuti et ka VKE-d saaksid kasu erinevatest kaubanduslepingutest ning mis puudutab ka väikeettevõtted. edusamme on küll saavutatud, aga sellegipoolest on veel väga palju vaja ära teha selleks, et saavutada õiglane kaubandus ja et äh, samuti kasu oleks õiglaselt jagatud ja suur tänu ka mõlemale raportöörile. suur tänu. ja nüüd proua Hrantsova IMCO komisjonist, suur tänu. mida meie ootame uuest kaubandusstrateegiast proua Lenike, kõigepealt eelkõigepealt me ei saa jätkata nii nagu seni. ühelt poolt me näeme, et aina rohkem Euroopa kodanikke on huvitatud kaubandusküsimustest ja samas me näeme, et suureneb ka nende hulk, kes kardavad erinevate kaubandusteemade mõju. nii et meie peame välja pakkuma uued lahendused, selle, rääkima tõhusamalt sellest, kuidas äh, Äh, kaubanduspoliitika toimib ja me peame selgitama seda kodanikele, oluline on ka tegeleda ähm, protektsionismiga, tagada see, et kaubandus oleks ähm, õiglane. ja siinkohal ma leian, et me peaksime läbi vaatama kõik ähm, kaubanduslepingud ja selleks me peame ka ette nägema piisavad ähm, inimressursid komisjoni talitustes. Euroopa Liit ei ole aga väga tõsiseltvõetav, kui me näeme, et läbirääkimised võtavad aega kaksteist, viisteist aastat, meil on vaja selgeid prioriteete ja me peame tulemusi saavutama isiklikult. Ähm, mina leian, et on mõningad valdkonnad, kus tuleb veel ähm, parandusi teha, näiteks mis puudutab digitaalse mõõtme edendamist rahvusvahelises kaubanduses, samuti äh, teenuste sektoris ähm, olukorra parandamine ja samuti äärmiselt oluline tõke äh, VKA-dele nimelt uute võimaluste suurendamine. ja meie tulemusi mõõdetakse eh, selle alusel, kuidas meie ettevõtted, kui lihtsalt meie ettevõtted jõuavad eh, välisturgudele, see kindlasti aitab lahendada ka teisi igapäevaseid probleeme, aitäh! ja nüüd põllumajanduskomisjoni nimel kolleeg Hernandez Garcia. aitäh, mina kõigepealt sooviksin tänada eh, raportööre sooviksin tänada ka variraportööre. põllumajandussektor on üks vägagi tundlikuid peatükke, kui me räägime kaubanduspoliitikast ja kaubandusläbirääkimistest. loomulikult on siin väga palju eeliseid, aga samas ähm, on olemas ka potentsiaalsed ohud, sellepärast et äh, põllumajandusvaldkonnas on väga tundlikke punkte ja neid käsitletakse ka vastavas peatükis näiteks mis puudutab äh, puuvilja ja juurviljasektorit, siis siin võivad tekkida väga suured probleemid. põllumajandussektor on olnud äh, läbi, kaubandusläbirääkimistes alati väga oluline ja jääb selleks ka äh, tulevikus. läbirääkimistes kolmandate riikidega on oluline see, et siin arvestatakse kõikide õigustega ja, ja lähtutakse vastastikususe põhimõttest näiteks mis puudutab tolliküsimusi, mis puudutab ähm, fütosanitaarõigusi ja sätteid, siin on veel väga palju tõkkeid ja takistusi. Euroopa Liidu äh, turu jaoks on oluline see, et ähm, tagataks ka geograafilised märgistused, päritolumärgistuseks, need on ka olulised tingimused ähm, põllumajandussektori jaoks kaubandusläbirääkimistes. suur tänu! ja nüüd ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad. kõigepealt Rahvapartei nimel. kolleeg Valesa, palun. mul on äh, kolm punkti, kõigepealt mul on üks äh, üldine probleem sellega, et et justkui vabakaubandus oleks ähm, kasulik Euroopa Liidule ja et see kindlasti toob õitsengu ka meie tööturul. ma ei ole küll vabakaubanduse kui sellise vastu, aga mulle ei meeldi see, kui lihtsakäeliselt või kergekäeliselt me räägime sellest, et vabakaubandus on lihtne, kuigi samas tõendid ei ole. nüüd teine punkt meil ei ole piisavalt teadmisi Euroopa Liidu kaubanduspoliitika kohta meie valimisringkondades ning see mõjutab kindlasti ka meie kaubanduspoliitikat, see ei ole tõhus. Brüsselist väljaspool ähm, inimesed, ettevõtjad äh, saavad teada, meie kaubanduspoliitika algatustest liiga hilja ja seetõttu nad ei saa ka selle tulemusi, selle äh, lõppjärku mõjutada. oluline on see, et kaubandusalgatused, äh, kaubandusalgatustes oleks ka meie kodanikud õigeaegselt kaasatud, et nad saaksid äh, ka oma huve välja tuua. samuti ähm, me peame ka vastavate ähm, kaubandusassotsiatsioonide eh, tööstuse esindajatega arvestama, sellepärast et nemad on ju tööstuse esindajad, tööstuse huvide kaitsjad. oluline on see, et me kaitseksime ka oma koduriikide tööstust. aitäh! ja nüüd sotsialistide demokraatide nimel härra Martin. suur tänu, härra president! sotsiaaldemokraatide toetavad vabakaubanduslepingut, aga nüüd see, mis on paberil, see on väga lihtne, aga me peame ka nüüd, äh, soovime näha, et komisjon soo-, saavutaks ka tulemusi ning me ei ole nõus sellega, et äh, ei, ei ole päris nõus sellega, et uued väärtused on ka kajastatud meie kaubanduslepingutes. oluline on see, et edendatud, edendataks ka meie töö, tööturgu äh, ja me teame, et, et me oleme so-, teinud jõupingutusi selleks, et oma kaubandusdefitsiiti vähendada, saavutatud on väga häid tulemusi, aga nii, nagu eelkõneleja ütles, siis me ei saa väita, et kaubandusest saavad kõik kasu. oluline on see, et kaubandus hõlmaks laiemat ringi. ja siin tuleb arvestada ka eh, erinevate eh, reformidega, samuti mis puudutab globaliseerimise kohanemise Euroopa fondi kasutamist. ja minu fraktsioon on alati eh, leidnud, et me peaksime kaubanduspoliitika kaudu ka kaitsma Euroopa väärtusi ja edendama neid ja siinkohal me toetame seda, et siin on viidatud ka jätkusuutlikule arengule, samuti inimõigustele ja korruptsioonivastasele võitlusele ning maksudest kõrvalehoidmisele. ja meie rõhutame, et ähm, mis puudutab ähm, konkreetseid peatükke, siis äh, me peame siin võtma tõhusaid meetmeid selleks, et ka meie partnerid äh, neid meetmeid rakendaksid. ja vabakaubanduslepingute äh, puhul on meie jaoks WTO endiselt veel prioriteetne. oluline on siin kasutada ära kaubandusliberaliseerimise selliselt, et sellest saaksid kõik kasu ja et ähm, vastavaid eeskirju igal pool äh, ühtemoodi kasutuseks, aitäh ja nüüd ECR-i nimel proua McLarkin, palun. aitäh ja suur tänu ka äh, raportööridele äh, selle eest, et seda kaubandusstrateegiat ja ka vabakaubanduslepinguid on toetatud see kaubandusleping on äärmiselt oluline meie äh, ülemaailmsete kaubandussuhete jaoks ja oluline on siin ka äh, see, mil-, kuidas ta mõjutab Euroopa Liidu kodanike tarbijaid. sest äh, kuigi siin on mõningaid punaseid, punaseid jooni meie jaoks, siis sellegipoolest me näeme, et tegu on sammuga õiges suunas, sellest saavad kasu meie tarbijad ja äh, samuti on siin oluline ka, mis puudutab, see osa, mis puudutab riigihankeid, vastavaid äh, sätteid ning oluline on ka see, et meie äh, VKE-d saaksid kasu ka teiste, äh, ka kaubandussuhetes teiste maailma piirkondadeks nagu Ameerika riikidega. samuti on olulised riigihangete küsimused ja ja samuti ka ähm, ähm, põllumajandussektor, protektsionistlikud meetmed tuleb äh, läbi vaadata. ja oluline on ka kaitsta Euroopa Liidu ofensiivseid huve läbirääkimist, läbirääkimistes. oluline on see, et meie kaubanduslepingud äh, ei ei ole mitte ainult läbi räägitud, vaid ka ratifitseeritud, ainult selliselt saab Euroopa Liit näidata, et ta võtab tööhõive kasvu, kasvatamist tõsiselt aitäh ja nüüd Alde nimel proua Marit Jašake, palun. aitäh, härra president, proua volinik, kaubandus on aina olulisem äh, element meie välispoliitikas, see on äärmiselt oluline ka meie ühise turu jaoks, äh, äh, ka maailma areenil ning oluline on see, et meie standardid oleksid tugevad selleks, et tagada ka meie kodanike ja ka meie keskkonnakaitse. nüüd äh, siin tuleb arvestada kindlasti ka äh, selliste tugevate jõudude nagu Hiina ja Pärsia lahe riigid, kes tegelikult kõiki meie väärtusi ei jaga. ja mul on hea meel näha, et komisjon on tõsiselt võtnud äh, kaubandusstrateegias ka meie väärtusi, see on kindlasti see, mida Euroopa kodanikud meilt ootavad. nüüd mis puudutab huvi eh, kaubandusläbirääkimistes, siis see on tõesti suurenenud viimastel aastatel ja nii meie riikide valitsused kui ka parlamendid eh, on eh, aina rohkem huvitatud selleks, et me saaksime kõige paremad läbirääkimispositsioonid. et liiga lihtne on Äh, süüdistada kõiges Brüsselit, äh, me peame ikkagi ka äh, liikmesriike ähm, survestama selleks, et ka nemad omapoolse panuse annaksid. oluline on see, et inimeste hääl oleks kuulda ja oluline on ka, et inimesed oleksid aktiivselt kaasatud, meie teeme seda, mida me suudame, aga ka kaubandusministrid liikmesriikides ja ka parlamendid äh, Ähm, liikmesriikides on ikkagi kõige paremad kohad selleks, kuidas ähm, kaubanduspoliitika erinevaid elemente ähm, arutada ja mõjutada. kindlasti on ka teemasid, mida tuleb riiklikul tasandil arutada ning kui me teeme üheskoos, üheskoos tööd, siis me tagame ka läbipaistvuse e, ja meie kaubanduspoliitika tugevuse mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka maailma areenil. aitäh ja nüüd kuue nimel härra Scholz suur tänu, härra president. Äh, hiljemalt äh, Euroopa Liidu ähm, äh, aruteludest, mis käsitlevad TTIP-id, CETA-t, TISA-t ja teisi majanduspartnerluslepinguid, on rahvusvaheline kaubanduspoliitika jõudnud ka meie avalikkuseni ja ka meie kodanikeni ja seetõttu tänane arutelu on vägagi tervitatav. komisjonil on vägagi ambitsioonikas tööprogramm ning selles on ka välja pakutud mitmeaastane strateegia järgnevateks aastateks ja seetõttu on oluline, et ka Euroopa Li-, parlament oma seisukoha välja toob. suur tänu ka raportööridele ja ka minu fraktsiooni kolleegile ehm, selle ehm, raporti eest ning minu fraktsiooni kolleeg Forenza esimest korda on koostanud ehm, algatusraporti Eh, selle kohta, eh, mis puudutab olulisi eh, küsimusi ja nõudmisi Euroopa Parlamendi poolt sotsiaal- ja keskkonnastandardite osas, see käsitleb ka inimõiguse ja sotsiaalset vastutust ettevõtete poolt. Need teemad on omavahel vägagi tihedalt seotud ja seetõttu on need raportid omavahel ka sisulises plaanis seotud. meie oleme eh, oma alternatiivses resolutsioonis eh, oma seisukohta veel ka, eh, veel kord selgitanud, sellepärast et India resolutsioon katab ainult osaliselt need küsimused, mida oleks vaja käsitleda ja seetõttu sooviksime kõiki, kõikidele kolleegidele, komisjonile ning nõukogule soovida, et arvestataks ka alternatiivse kaubandusmandaadiga, mis töötati välja paljude vabaühenduste poolt. seetõttu me toetame ka seda, et arvestatakse ka mm, õiglase kaubanduse aspektidega ka Euroopa Liidu komisjoni poolt ning ma leian,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 ma nõustun sellega, et me peame tähelepanu juhtima sotsiaalväärtustele, sotsiaalõigustele meie kaubanduspoliitilistes läbirääkimistes. aga need võimalused, mida pakuvad erinevad maksuparadiisid, neid ei tohi segi ajada sotsiaalsete standarditega, aga minu küsimus on järgmine. kas te näete mingit võimalust, et maksu paradiisid keelatakse, sellepärast et eh, paljudes liikmesriikides on sellised maksuparadiisid olemas. palun, härra kolleeg, vastake küsimusele. Teil on täiesti õigus, ma olen teiega täiesti nõus, et tõesti need maksuparadiisid tuleks ära kaotada ja seetõttu see on ka väga oluline ja tundlik eh, poliitiline küsimus, nii et eh, mis puudutab meie ähm, kaubandus- ja majanduspoliitika, siis loomulikult need küsimused on omavahel seotud, aga me peame ka vaatama, kes, millised ettevõtted kasutavad neid maksuparadiise ära ja seetõttu see on seotud ka maksupoliitikaga ja see on seotud ka vastavate standarditega, et et olgem ikkagi ausad, mul rohkem aega ei ole, aga võib-olla me saame pärast kahepoolselt seda asja arutada aitäh ja Roheliste nimel proua Ska Keller, poolteist minutit, palun. aitäh ja aitäh ka raportööridele selle väga viljaka koostöö eest meie Roheliste fraktsioonis leiame, et kaubandus saab olla väga oluliseks instrumendiks selleks, et äh, koostööd edendada, inimõigusi edendada ning äh, paremat kesk, äh, keskkonnahuve kaitsta, aga see on lihtsalt potentsiaalne võimalus, sellepärast et tihti on olukord vastupidine, praegu me näeme, et tegelikult kaubandus ainult suurendab ebavõrdsust ja suurendab vaesust ja asi peab muutuma. ning ma saan loomulikult aru, proua volinik, et komisjon liigub õiges suuna, suunas, aga samas me peame nüüd nendest ilusatest sõnadest inimõiguse ja muu kohta jõudma ka tegude juurde ning see peab kaasama ka siduvaid eh, sätteid ja selle asemel me näeme nüüd, et et komisjon pakub välja kaubandussanktsioone partnerriikidele, aga samas eh, pagulaste eh, ja sisserändajate osas äh, sisserändajate osas on hoopis teistsugune tegutsemine, nimelt karistatakse neid, kes piisavalt oma piire ei sulge, mina leian, see on vale. ja samuti me peame väga kiiresti oma kaubanduspoliitikat kohandama, nii et see oleks kooskõlas sotsiaalsete õigustega Euroopa Liidus kaubandus peab panustama, edendama inimõigust, see, see peab olema sidus, sidus nende poliitikatega nii Euroopa Liidus kui ka mujal ühesõnaga, õiglus peab olema tagatud mõlema lepingu osapoole puhul, aitäh! ja nüüd saab sõna härra Fjellner, palun. Äh, suur aitäh! ma tahaksin veel kord kõigile meelde tuletada, milline on tegelikkus üheksateist protsenti maailma SKT-st, kolmsada viiskümmend tuhat dollarit, miljonit dollarit on äh, viimastel aastatel kasvanud viiekordselt. kolmkümmend kaheksa protsenti maailma rahvastikust aga elab sellele vaatamata äh, vaesuses nii et, et äh, jah, me oleme tänu kaubavahetusele suutnud ühte-teist muuta, aga äh, seosed kaubanduse ja vaesuse vähenemise vahel ei ole siiski selged, me ei saa öelda, et kaubavahetus on viis äh, vaesusest välja. oluline on see, kuidas me kaubanduspoliitikat ajame meil on liiga palju protektsionismi kolmsada kaheksakümmend tuhat protektsionismi juhtumit on eh, tuhande üheksasaja üheksakümne viiendast aastast eh, olnud jah, me oleme suutnud nende juhtumite arvu küll vähendada, aga olulisi muutusi siiski ei ole ja seetõttu ongi kaubanduspoliitika äärmiselt oluline, me peame neid arenguid muutma me peame arvestama kõigi oluliste teemadega. me tõesti peame võitlema äh, kaubanduse teel olevate tõketega, me peame hoolitsema selle eest, et andmete vahetus oleks lihtsam, see peab olema meie tegevuskava, me ei tohi loorberitele puhkama jääda, kõik siin selles kojas soovivad äh, rohkemate kaubandustõkete kõrvaldamist. aitäh! ja nüüd saab sõna proua Curtin Darling. aitäh, lugupeetud volinik äh, Ühendkuningriigi rapor-, äh, referendum näitab, et inimesed äh, tunneseerumise pärast ja selle pärast, kes selle hüved endale saab. Euroopa Liitu süüditsetakse tihtipeale probleemis, aga minu arvates on Euroopa Liit osaks lahendusest. see raport näitab, et me saame kaubelda õiglasemalt, vähendada keskkonna ja inimeste ärakasutamist nii siin kui ka välismaal, saame luua äh, häid kaubandussuhteid ja aidata meie kaubanduspartneritele saavutada paremat inimarengu tase. Soomet siin raportis on konkreetsed ettepanekud selle osas, kuidas jätkusuutlik areng teoks teha ja juhiksin tähelepanu vaid viiele neist. kõigepealt äh, kaubandusse äh, tuleb rohkem kaasata kodanikuühiskonna organisatsioone, mitteriiklikele osalejatele tuleb anda rohkem võimalusi, näiteks äh, tööõiguse kampaaniate läbiviimine teiseks, vabatahtlikelt sanktsioonidelt tuleks üle minna kohustuslikele see võimaldaks meil tugevneda sõlmitud äh, poliitilistele kokkulepetele näiteks äh, konfliktipiirkondade mineraalide vallas ja me peame arvestama ka mõjuhinnangutega äh, ning viima mõjuhinnangud läbi õigeaegselt, nii et, et nende tulemused saaksid läbirääkimisi mõjutada. neljandaks tuleb kasutada stiimuleid aga meil on vaja ka piisavaid heidutusvahendeid, meil on vaja selgeid kriteeriumeid, mille alusel kaubandussoodustusi antakse või ära võetakse, GSP Plussist on jutt selleks on meie arvates vaja uut delegeeritud akti, mis keskendub just nimelt sellele teemale ning viiendaks tuleb täiel määral kaasata äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kõigisse läbirääkimistesse. me tegime seda mõningase eduga pärast Rana Plaza katastroofi Bangladeshis. jätkusuutlik areng peab olema teostatav, see peab olema nähtav ja see ei saa jääda ainult püüdluseks. avalikkus umbusaldab kaubanduspoliitikat senikaua, kui õiglus ei ole selle osaks ja ei anna tulemusi ja see peaks olema meie prioriteediks, aitäh! aitäh äh, teile, proua Curtin Darling. ja nüüd saab sõna proua Minöör, palun aitäh, lugupeetud president ja tahaksin tänada proua Begini tema raporti eest. juhiksin tähelepanu äh, rahvatervishoiule ja tööohutustele, minu arvates on see äärmiselt oluline, aga paraku see äh, raport äh, on juhitud pimedast usust vabakaubandusse. miks te arvate, et maailmas saab parem paik, kui me lihtsalt majanduse eesmärke taotleme. Äh, keskkonna jaoks on parem, kui me kaupu tuhandeid kilomeetreid ei transpordi, on väga hea, kui inimesed saavad elatist teenida kohalikult äh, loomulikult me elame globaliseeruvas maailmas ähm, ning äh, me ei taha kedagi kohvist või arvutitest või millest iganes ilma jätta, aga vahe on kaubanduse vahel, mida aetakse heaks otstarbeks ning äh, ülejäänud kaubanduse vahel ja seda vahet tegemist siin raportis ei tule välja. ma arvan, et äh, me ei tohiks siin vastu minna oma põhiseisukohtadega minu arvates on äärmiselt oluline, et me äh, pööraksime tähelepanu ka Euroopa Kohtu ees olevatele kohtuasjadele. proua Haudala, palun. me oleme jõudnud väga olulisse ajahetke. me üritame tõesti integreerida oma väärtused oma kaubanduspoliitiliste huvidega. meil on volinik Malmströmi suurepärane teatis ja meil on ka kaks tuhat kolmkümmend tegevuskava või siis nõndanimetatud jätkusuutlikud arengueesmärgid ma arvan, et on kaks suurt väljakutset. ettevõtted väärivad seda, et Euroopa Liit toetaks aktiivselt igasuguseid algatusi, mis on suunatud jätkusuutlikkusele ja aruandekohustuslikkusele tarneahelates. sellepärast, et mitte ükski ettevõte täna ei saa endale lubada eh, seda, et eh, ta kasutab näiteks sunnitööd või last, lapstööjõudu oma allhankeahelas teiseks usun ma, et Euroopa Liidul on mängida väga oluline roll äh, loomaks soodne keskkond jätkusuutlikuks arenguks meie partnerriikides. me saame oma kaubanduslepingute abil äh, võidelda korruptsiooniga, muuta valitsused aruandekohustuslikumaks ja aidata edendada kodanike ühiskonda. aitäh ja nüüd saab sõna proua Andrikiene, palun lugupeetud president, komisjon tunnistab seost kaubanduse keskkonnastandardite, sotsiaalsete standardite ja keskkonna vahel. kaubandus ja välisinvesteeringud on tõesti olulised vahendid majanduskasvu saavutamiseks, jätkusuutliku arengu saavutamiseks ja inimõiguste kaitseks. me ootame nõukogult ja komisjonilt Äh, uute kaubandusstrateegiate ellurakendamist. komisjon peaks olema äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni juhtimise reformis juhtivapanemaks jõud ja äh, peaks läbi, muudetama Maailma Kaubandusorganisatsioonis just nimelt riikide poliitika läbivaatamise mehhanismi ja arvestama peaks ka keskkonna ja sotsiaalsete aspektidega Äh, oluline on, et komisjon pööraks rohkem tähelepanu inimõiguste kauband-, äh, klauslile kaubandus ja in-, äh, kaubanduslepetes ja parlament peaks selles osas ka aktiivsem olema ja meil tuleks nõu küsida. meie kaubanduspoliitika peaks panema meie partnerriike vastu võtma kõrgemad sotsiaalsed ja keskkonnastandardid Äh, nii et, et äh, ma arvan, et me peaksime arvestama kõikide nende kohustustega, mis kehtivad äh, näiteks tööõiguse vallas, keskkonnaõiguse vallas ja mujal. aitäh ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Morell. aitäh, president. kellegi jaoks ei ole saladus ja need tänased sõnavõtud näitavad, et Euroopa Liidu kaubanduspoliitika tekitab palju kartusi ja skeptikat ja äh, vaatamata sellele, mida ma siit parempoolelt poolt kuulsin, see ei ole teavitamise tegevus, see on äh, reaalsus, mida inimesed tunne, tunnetavad. Nad näevad äh, liberaalset globaliseerumist, vabakaubavahendus puhul öeldakse tihtipeale, et on need, kes võidavad ja need, kes kaotavad, aga võitjad on alati ühed, need on suured ettevõtjad ja kaotavad tööstus, väikepõllumajandustootjad niisiis, need kaks raportit lähevad loomulikult õiges suunas, siin äh, räägitakse õiglasest kaubavahendusest, aga siin peaks mõnedes asjades täpsuse mai-, äh, täpsustama äh, kui me räägime kahepoolsetest kaubandusläbirääkimistest, siis need ei ole tingimata edu pandiks teiseks, eh, samuti oluline on eh, julgelt eh, ennast ka kaitsta, me peame kaitsma Euroopa tööstust, jah, me peame kaitsma tundlikku põllumajandussektorit, me peame, jah, öeldi, et me peame rajama oma poliitika väärtustele, see on tõesti oluline. ja proua Krasvander üheks minutiks, nii Äh, äh, minu jaoks sotsiaaldemokraadina on äärmiselt äh, oluline, et me saame kasumit ja kõigil on heaolu, et kogu ühiskond sellest kasu saab, et kõikide elu, elukvaliteet parandab ja et mitte ainult vähesed ei saa sellest kasu vastutustundlik kaubanduspoliitika ja investeerimispoliitika arvestab töövõtjate ja tööandjatega ning tarbijatega, kõikide kodanikega. ning see annab VKE-dele rohkem võimalusi maailmakaubanduses. vastutustundlik poliitika toetab ja kaitseb kõiki demokraatiat, võrdõiguslikkust, inimõiguste austamist ja seetõttu on äärmiselt oluline et need vastutustunde alused nagu ka säästlikkus on nendes kokkulepetes sees Äh, sotsiaal- ja keskkonnastandardid töövõtjate kaitses, sanktsioonid peavad samuti sees olema äh, ja selleks, et kohustustest kinni peetakse, peab olema võimalus ka kodanike ühiskonnal ja sidusrühmadel kontrolli teostada me ootame komisjonilt ja nõukogult, et nad meie nõudmistesse tõsiselt suhtuksid ja need ellu rakendaksid, aitäh! aitäh ja nüüd äh, härra Silva Pereira üheks minutiks aitäh, komisjoni strateegia äh, on äh, selline, mis peaks kehtima kõigile, Euroopa Parlament äh, loomulikult toetab sellist lähenemist, aga see peab olema seotud jätkusuutliku arenguga, me ei tohi piirduda siin ainult sõnadega, vaid meil on vaja ka konkreetseid tegusid, Euroopa Liit peab oma kaubanduspoliitikas rõhutama rohkem jätkusuutlikkust, mis tõesti selle nime vääriline on. partnerluslepingud AKV riikidega on selles kontekstis eriti olulised, need lep-, see, mis saab lepingutest pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ma arvan, et komisjon peaks parlamendi seisukohad ära kuulama ja arvestama sellega ka olemasolevates kaubanduslepingutes Euroopa Parlament peaks nende lepingute läbivaatamisse olema kaasatud, ainult niimoodi saame kindlad olla, et sõnad äh, ka äh, tegudesse jõuavad ning jätkusuutlikkuse eesmärke ka arvestatakse ja kodanikud nendest kasu saavad. aitäh ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooruni. ja härra Kelly kõigepealt. aitäh, president äh, Ehm, ma olen kaubandusega tegeleva eh, interrühma liige ning eh, see teema on tõesti väga oluline Äh, varem selle teema äh, vastu võib-olla nii suurt huvi ei tuntudki, aga nüüd on olukord muutunud. kui riik suudab äh, rohkem teise riigiga kaupu vahetada, siis käib sellega kaasas rohkem eksporti, rohkem töökohti, rohkem raha ja seetõttu mina toetan vabakaubanduse lepinguid, mis meil olemas on, näiteks Vietnamiga. selle lepingu sõlmisime enne jõule Äh, sellest sai kasu Vietnam, sellest saime kasu meie. Äh, meil on olemas ka kokkulepe Koreaga, aga äärmiselt oluline on, et me liiguksime ka edasi ning komisjon ei saa edasi liikuda, äh, saab edasi liikuda tuginedes selle strateegiaga, mis meil on, eriti selles osas, mis puudutab inim- ja õigusi, kodanike õigusi ja ma loodan, et komisjon jätkab edasiliikumist. ja proua Wood üheks minutiks nüüd, palun aitäh, president, äh, lugupeetud äh, volinik, ma arvan, et äh, Teil on juba olemas dokument, millest teil on kasu, see on kahekümneleheline dokument ja selle pealkiri on alternatiivne kaubavahetusmandaat. siin räägitakse, et kaubavahetus peab tuginema vahetusele kultuuriliselt ja keskkonnaliselt erinevate piirkondade vahel, tuleb võrdselt jagada oma loovust, oskusi ja tooteid selle dokumendi, see dokument koostati kahe tuhande kaheteistkümne, neljateistkümnendal aastal ja seda kiitis heaks parlament, enne kui mind siia valiti ähm, see dokument koostati läbi konsultatsiooni rohkem kui viiekümne kodanike ühiskonnaorganisatsiooniga, sealhulgas ka ametiühingutega. ning ma arvan, et te peate selle dokumendi juurde tagasi pöörduma. väga paljud meist toetasid seda oma valimiskampaania käigus ning väga paljud teised on äh, kasutanud selles dokumendis sisalduvaid sõnumeid ning jätkavad tööd organisatsioonidega, mis toetasid selle dokumendi koostamist, nii et, et ma palun, et te äh, järgiksite neid põhimõtteid, mis selles dokumendis on. aitäh ja proua Tomasitš üheks minutiks, palun. aitäh ei, väga oluline on kaubavahetuses ähm, arvestada inimõiguste ja kodanike õigusega. Äh, me peame ootama kõigilt oma partneritelt samu väärtusi ja standardeid, aga küsimus on selles, kuidas seda kõike saavutada ma arvan, et me teeme endale karuteene, kui kasutame kaubanduspoliitikat nende eesmärkide saavutamiseks. Hiina, Venemaa, Pärsia lahe riigid, nemad ei paku oma kodanikele samu kodaniku inimõigusi nagu Euroopa Liit, aga sellele vaatamata me ajame äri kõigi nende riikidega, aga me ei taha nendega allkirjastada vabakaubanduslepinguid eh, seniajani, kuni olukord nendes riikides paraneb. tegemist on silmakirjaliku suhtumisega, mis teeb kahju meie kodanikele ja ettevõtetele eh, see võib impordi eh, kallimaks ja takistab meie enda kaubanduse laienemist meil on vaja kaubandussuhteid kogu maailmaga, ka nende riikidega, kus inimõigusi eriti ei austata. Eh, hõlbustagem kaubavahetust ka nendega ja ütlge leida teisi viise inimõiguste edendamiseks seal, aitäh. ja järgmine sõnavõtja, palun eh, jah, see liberaalne süsteem eh, ja vabakaubandus räägib iseendale vastu. Äh, tegelikkus on äh, selline, et äh, reeglitest ei ole kasu nendele, keda ekspluateeritakse. Need kokkulepped, mida Euroopa Liiduga sõlmitakse, seatakse kogu aeg küsimärgi alla, sest et pidevalt leiavad aset inimõiguste rikkumised Äh, vabakaubandus ning suurettevõtete erahuvid on alati need, mis peale jäävad ja mitte sotsiaalne vastutus. meil on vaja uut lähenemist, uut koostöömudelit ning meil on vaja austada ka rahvusriikide suveräänsust. aitäh ja härra Šogor järgmisena Äh, kaubandus on Euroopa Liidu jaoks väga oluline. me oleme maailma suurim kaubandusplokk ja ka suurim inimõiguste edendaja maailmas. aga me ei tohi olukorraga rahul olla. Aasias on majanduskasvu mootor praegu, Aasia on ka maailmakaubanduse kõige dünaamilisem piirkond ja tulevikus eh, just nimelt eh, suurem osa majanduskasvust leiab aset väljaspool Euroopa Liitu, nii et, et kui me tahame, et meil oleksid töökohad Euroopa Liidus ja kui me tahame kaitsta eh, oma kui universete õiguste eest võitleja positsiooni, siis meil ei ole tõesti võimalus enam aega raisata. äärmiselt oluline on, et me puhuksime uut elu sisse oma olemasolevatele kokkulepetele, ratifitseeriksime need kokkulepped, mis on juba sõlmitud ning äh, arutaksime põhjalikumalt äh, kõike, mis toimub läbirääkimistega, aitäh. härra Marias järgmisena aitäh, lugupeetud president, siiamaani on Euroopa Liidu strateegia äh, keskendunud investeeringutele ning kaubavahetusele ning põhi äh,, ei ole väga palju tähelepanu pööratud väärtustele ja läbipaistvusele äh,. äh Euroopa strateegiliste investeeringute fond ei äh, võimalda leida äh, täiendavaid investeeringuid, mida, mida meil vaja on, te teate, et Kreeka äh, Äh, on äh, pankrotiga silmitsi. Äh, niisiis me tõesti loodame, et TTIP ja teised rahvusvahelised kokkulepped on me kardame, et need lepped lammutavad Euroopa põllumajanduse ning need kahjustavad VKI-sid Äh, igatahes äh, meil on vaja äh, Kreekat aidata ja teha lõpp seal valitsevale poliitikale, aitäh. aitäh. lugupeetud volinik, ütleb härra Boltšak tänastes aru, aruteludes on tõstatunud teema, et kas õiglane kaubandus on üleüldse võimalik Äh, ma arvan, et äh, äh, väga oluline on, et parlament täidaks oma rolli erinevate kaubanduslepingute sõlmimisel. me ei tohi unustada, et kui teatud turg, kui Euroopa ettevõtted teatud turu hülgavad inimõiguste või mõne muu põhjuse tõttu, Äh, siis tuleb sellele turule tavaliselt mõni muu ettevõtja, kellel pole mitte mingisuguseid, äh, kellel pole mingit südametunnistust. Äh, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et inimõigusi võib vaadelda mitmest erinevast aspektist, universaalsest võõrandamatust aspektist, aga on ka teisi vaatevinkleid ning ma ei taha hakata inimõiguste tähtsust vähendama aga äh, teatud äh, piirkondades vaadatakse inimõigusi hoopis teistmoodi ja seetõttu peame me tõesti tegutsema ettevaatlikult, aga au, ai, õiglane kaubandus on tõesti väga oluline ja nüüd annaksin sõna volinikule, palun. Äh, suur aitäh, president, ja suur aitäh kõigile selle väga huvitava arutelu eest. ma arvan, et see arutelu oli väga hea ja te tegite palju väärtuslikke ettepanekuid ja raportites on ka palju väärtuslikke ettepanekuid. kui komisjon esitas kaubavahetus kõigile strateegia, siis meil olid järgmised peamised eesmärgid. kõigepealt need kaubanduslepped, mis me sõlmime, peavad omama ka mõju, nad peavad tooma hüvesid tarbijatele, meie kodanikele, ettevõtjatele kaubandus võib olla väga heaks vahendiks vaesusevastases võitluses, aga loomulikult tuleb seda õigesti kasutada ning see on äh, midagi, millele kaubanduslepped kesk- me peame tegelema ka õigete küsimustega, kaasaegsete küsimustega, teenused, äh, intellektuaalse omandi õigused e, e-kaubandus ja loomulikult peame kaitsma oma tööstus, äh, tööstust. me peame hoolitsema selle eest, et ka tarbijad tõesti saavad kasu nendest kaubanduslepingutest ja et me jõuame paremini ka VKE-dele, me oleme äh, teinud ettepaneku loo, luua spetsiaalne VKE-de veebilehekülg, et VKE-d saaksid rohkem infot sõlmitavate kaubanduslepingute kohta ja meie teine eesmärk oli rõhutada Euroopa Liidu väärtusi. me ei saa lahendada kõiki inimõiguste probleeme äh, maailmas läbi kaubavahetuslepingute, aga me saame anda oma panuse ning me saame teha äh, asju palju kõigehõlmavalt, kasutades oma kaubanduspoliitikat, arengupoliitikat, investeeringuid arukalt. Äh, niimoodi saame saavutada enamat ning saame oma väärtusi kehtestada meil on lepingutes jah, äh, inimõiguste peatükid, jätkusuutlikud peatükid, need on jõustatavad, need on kohustuslikud ning me oleme loonud ka vaidluste lahendamise mehhanismi ja me tahame minna äh, veelgi kaugemale, oleme alustanud läbirääkimisi Mehhikoga, äh, tahame võrrelda ka, võidelda ka korruptsiooniga nende lepingute kaudu nõukogu parlament ja komisjon peaksid sõlmima vähemalt poliitilise Äh, sõlmisid poliitilise kokkuleppe konfliktipiirkonna mineraalide kohta, minu arvates on see väga hea näide sellest, et kaubandus saab olla vastutustundlik. ja oluline on ka suurem läbipaistvus, kodanikud tahavad olla kaasatud, nad tahavad teada, mis äh, kauba, kuidas lugu selle kaubavahetusega on ning äh, see teema on eriti aktuaalseks muutunud just nimelt viimasel ajal ja see on igati tervitatav, aga siis peame muutma ka viisi, kuidas me oma poliitikat kujundame me peame tegema kaubanduspoliitika nii läbipaistvaks kui võimalik ja TTIP-iga üritame tõesti minna nii kaugele kui vähegi võimalik ja tahaksime seda teha ka kõigi teiste kaubavahetuslepingutega loomulikult saame me rohkem teha kodanike kaasamiseks, see on komisjoni ülesanne, see on liikmesriikide ülesanne ja see on ka teie ülesanne suhelda, kuulata, selgitada eh, ning edastada muresid meile loomulikult äh, saame teha äh, kvaliteedi vallas rohkem, meie kaubavahetusstrateegias sellest räägitakse, meil on nüüd mõjuhinnangud, me arvestame nende tulemustega. GSP Plussis nähakse ette mittediskrimineerimiskonventsiooni põhimõtete austamist ja aga jah, selles valdkonnas on võimalik rohkem teha ja ootan teie üksikasjalikke ettepanekuid ja äh, töös on samuti väga oluline teema, me avaldasime paar aastat tagasi Äh, strateegilise töödokumendi lapstööjõu ja kaubavahetuse vahel ning äh, kõige rohkem äh, ekspluateeritakse lapstööjõudu siis mittekaubeldavates sektorites nii et, et me tõesti peame olukorral silma peas hoidma koos oma partneritega kaubandus, nagu ma ütlesin, on asi, millest palju räägitakse, on see hea, meie komisjoni ja parlamendi poole pealt peame tegema rohkem, liikmesriigid peavad samuti tegema rohkem, hoolitsemaks selle eest, et kaubavahetuslepingud, mida me sõidime, sõlmime, on kasulikud meie kodanikele aga et nendega käib kaasas ka sotsiaalpoliitika, erinevad kaitsemeetmed, me praegu vaatame, kuidas globaliseerumisega kohanemise fondi saab arukamalt kaits-, kasutada selleks, et kaitsta neid inimesi, kes globaliseerumisest kasu ei saa või kaubavahetusest kasu ei saa. ning loomulikult oleme võtnud ühendust väga paljude riikidega, et nad sõlmiksid ka neid vabakaubanduslepinguid ja me jätkame seda tööd ja üritame olla tõhusad, läbipaistvad ja tugineda kaubanduspoliitikas väärtustele, nii et, et suur aitäh presidendid selle arutelu eest, suur aitäh saadikutele nendepoolse panuse eest ning üritame teha koostööd, hoolitsemaks selle eest, et kaubavahetus on tõesti jätkusuutlik, vastutustundlik ja tõhus, aitäh! aitäh, proua Forenza, kaks minutit. Eh, aitäh, president! arutelu lõpetuseks tahaksin tänada variraportööre ja sõnavõtjaid kõigi koostöö eest ning tõesti, mitte kõiki soovitusi kahe tuhande kümnendast aastast ei ole komisjon järginud. samas oleme korduvalt öelnud, et keskkonnastandardid ei ole mitte lihtsalt täiendus kaubanduslepetele. me peame läbi WTO tagama, et põhilisi inimõigusi järgitakse, ILO tuleb kaasata WTO läbirääkimistesse. Need peavad olema inimõiguste klauslid ning äh, kestliku arengu klauslid kaubanduslepetes ning need peavad olema siduvad. ja nendest ei tohiks kõrvale kalduda sest me oleme olnud väga pettunud inimõiguste küsimustes, inimõiguste järgimisega seotud rikkumiste tõttu. Need ILO neli prioriteetkonventsioonid on väga olulised, me teame, et need on väga tähtsad ning TTIP läbirääkimised näitavad, et mitte kõik ei ole nende ILO konventsioonidega ühinenud. keskkonnakaupade kokkulepet tuleks täita, TRIPS kokkulepet ning me peame tagama, et meil oleks kohustuslikud meetmed, mida saaks rakendada hargmaiste ettevõtjate suhtes. siin on tehtud terve rida konkreetseid ettepanekuid ja ma ei ole päri komisjoniga TTIP suhtes, ma ei ole päri sellega, et me liigume õiges suunas, meil on vaja rohkem demokraatiat, läbipaistvust ja see tähendab, et inimestele tuleb tagada juurdepääs informatsioonile ning tuleks tagada, et inimõigused ei jää teisele plaanile kasumi ees, kasumi järel. proua Begin, kaks minutit. aitäh, president. tahaksin tänada kõiki kolleege, kes andsid panuse selle raporti valmimisse. see ülesanne ei olnud kergete killast sest meil tuli leida kompromisse väga erinevate mõtete ja lähenemiste vahel kaubandusega seoses. isegi täna kuulsite inimesi sõna võtmas vabakaubanduse vastu ning kong-, samas teised jällegi võtsid sõna konkurentsi poolt. vähemalt üks asi, mis meil õnnestus minu arvates, on, on selge sõnumi saatmine selle teemaga seoses ning tahaksin Intat tänada komisjonina võtan seal homme sõna ja sõnum on, et kaubandust tuleks mõista edasiviiva jõuna elu parandamiseks ja arengu edendamiseks mitte ainult Euroopas, vaid üle kogu maailma. raport ei kujuta endast mingit revolutsiooni, kuid see on samm õiges suunas. mööndes et kui miski ei toimi, siis ei ole see just palju väärt, siis õnnestub meil äkki edasi liikuda millegi rajamise poole, mis on parem. millegi aluste paikapanemise poole, mis tulevikus paremini toimima hakkab. me saame kindlasti teha seda, mis tehtud on paremini. kaubandusstrateegia osas oleme praeguseks paika pannud õiged alused ning äh, oleme kauba, valmis kaubandust edasi viima suunas, mis arendab inimeste elu paremuse poole ja mitte lihtsalt suunas, mis suurendab meie kaubanduse osakaalu, meie positsiooni selles, nii et tänan kõiki ja ootan homset hääletust.